nüüd järgnevad üheminutilised sõnavõtud ja esimesena saab äh, sõna proua Glenn Iirimaalt, palun. suur aitäh, aitäh, härra president kahekümne viies november on päev, millal tähistatakse naistevastase vägivalla kaotamist. Äh, räägitakse naistest, keda on mm, ähvardanud koduvägivald ja mul on väga hea meel teatada parlamendile, et Iiri riik kirjutas Euroopa Nõukogu konventsioonile naistevastase ja koduvägivalla eh, vastase tegevuse teemal tähtis on, et olukord muutuks, me peame esile tooma need juhtumid, kus on tegemist koduvägivallaga, naistevastase vägivallaga, mitte ainult äh, füüsilise vägivallaga, vaid psühholoogilise vägivallaga. kaksteist kuni viisteist protsenti Euroopa naistest on kogenud igapäevast vägivalda kodus. Äh, meie kohtusüsteem peab olema koolitatud, välja õppinud selleks, et tunnistada koduvägivalda, mitte pidada seda millekski tühiseks. riigitalitused peavad samuti äh, olema teadlikud niisugusest olukorrast. tänan. suur aitäh, järgmiseks. Maria Grappini, palun. suur tänu tahaksin väljendada oma riigi kodanike muret vägivalla pärast, laste olukorra pärast mitmetes riikides, tahaksin tõstatada selle teema, ehm, Euroopa kodanike turvalisuse teema. ma arvan, et Euroopa Komisjoni president, nõukogu president tuleksid välja oma programmiga, mis ähm, aitaks lahendada turvalisuse, Euroopa turval-, kodanike turvalisuse probleemi, piiride probleemi, rände probleemi. me ei saa elada sellises ohuolukorras pidevalt ja karta elude, oma elude pärast. kuidas me sellisest kriisist välja saame, me tahame selget arvamust kuulda, me tahame, et kõiki koheldaks võrdselt, me ei taha kahekiiruselist Euroopat. me tahame, et kõiki koheldaks võrdselt. tänan. Jetzt bitte Beatrix von Storch, bitte sehr. Ähm, Beatrix von Storch, palun. president, äh, suur tänu me peame rääkima avatud piiridest, terrorist ja julgeolekust, äh, proua Holmeier eelmisel äh, nädalal äh, seadis rohelised ja sotsiaaldemokraadid kaasvastutavaks Pariisi terrorirünnakute eest, kuna nemad on andmete jälgimise vastu aga samas ähm, elektroonilise kommunikatsiooni jälgimine ka prantslaste poolt ei ole toonud ähm, soovitavaid tulemusi. meil on ähm, nüüd järgmise sammuna pakutud välja relvaseaduse karmistamine, mis tooks ette kaasa ka karmimaid meetmeid äh, sportlaskuritele, jahimeestele ja nii edasi. suur tänu. ja nüüd äh, proua Yana Toom, palun uh,. suur tänu, president. Süüria sõda on tohutu väljakutse Euroopale, tegemist on tohutu ohuga eh, hiljutised Pariisi rünnakud Vene lennuki allatulistamine näitavad, et oht on jõudnud Euroopasse. tahaksime rääkida muidugi meie erinevustest, näiteks seoses Venemaaga, aga kui Euroopa ja Venemaa võitlevad ISISe vastu, siis on nad nagu kaksikud tähtis on, äh, et meil oleksid ühised projektid Lähis-Idas ja kogu maailmas. Balti presidendid ütlesid, et nemad ei ole valmis äh, astuma koalitsiooni Venemaaga, kui on tegemist ISISe vastase võitlusega. Äh, nad kardavad, et Venemaa ohustab nende solidaarsust, aga see on vale lähenemine. me peame ühendama kõigi jõud vastases võitluses, kaasama Venemaa ja Iraani. see on oluline geopoliitiline küsimus, tänan. aitäh. Thank you. Agora deputat Joao Ferreira. järgmiseks härra Ferreira. suur aitäh migrantide olukord pidevas voolus läbi Balkani on kohutav, nende olukord on halvenenud viimastel päevadel, sellepärast et paljud riigid on sisse viinud diskrimineerivad piirangud inimeste liikumisele, nad teevad vahet inimesi nende ähm, kodakondsuse järgi ja sageli langeb väga haavatavatele osaks ka vägivald. olukord on täiesti lootusetu. kuidas saab see olla Euroopa Liidu väärtustega kooskõlas? ainus vastus, mida tõesti on, on näha sellele kriisile, on Horvaatia poolt tulnud, kes soovib turvalisi rändeteid luua, kes soovib võidelda inimkaubitsejatega. see raha, mis piirikontrollile praegu eraldatakse, peab minema sotsiaaltoetuseks migrantidele. Jordi Sebastian, palun. Señor president, acabamos de pasar el veinte de noviembre, una fecha emblemática para los grupos que reivindican la dictadura. suur tänu kahekümnes november on oluline kuupäev. Äh, Hispaanias tähistab äh, Franco vastast võitlust. Franco verine režiim äh, Hispaanias ähm, kestis aastakümneid, tapeti muuhulgas ka Miguel Grau fašiste on võetud vastutusele, aga osad on endiselt karistamata ja see ei austa ohvrite mälestust, ohvrid ei ole saanud äh, hüvitist. meil tuleb mälestada totalitaarsete režiimide ohvreid ja Euroopa ei tohi äh, siinkohal vaikida, arvestades äh, sellega, mis toimub Hispaanias. Euroopa Parlament ja teised Euroopa Liidu institutsioonid peavad selle olukorra hukka mõistma ja avaldama survet Hispaania valitsusele, et see täidaks oma juriidilisi äh, kohustusi, muidu me oleme kaasosalised siin. suur tänu ja nüüd äh, järgmisena. kolleeg Parker kristlasi äh, kiusatakse taga üle kogu maailma kõige rohkem Äh, Lähis-Idas kannatavad nad eriti, mis on olnud äh, kristluse sünnikoht. sekulaarsed äh, juhid on kõrvaldatud, islamistid nagu ISIS on täitnud selle võimuvaakumi, iidsed kirikud on muudetud mošeedeks, kristlastest naised ja tüdrukud müüakse seksiorjadeks, äh, samad kui äh, mehed sunnitakse äh, oma usku vahetama. ja samas homosid, lesbisid visatakse maja katuselt alla, vaatamaks, kas nad elavad selle kukkumise üle homomeeste vihkamine on äh, levinud äh, ka minu koduriiki, kus äh, radikaalsed jutlustajad neid pidevalt mustavad, see on täiesti vastuvõetamatu tegevus. ma loodan, et kes iganes võidab Londoni linnapea valimised, tegeleb selle ülimalt kriitilise probleemiga meil kolleeg ähm, Corrao, palun. suur tänu, president. alates äh, kuni kaks tuhat neliteist äh, kehtis äh, teatav eriprogramm Sitsiilias meil on umbes nelisada põllumajandustootmisettevõtet, mis peavad nüüd äh, uksed äh, pin-, kinni pidama, meil tuleks pikendada selle kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kümme kehtinud äh, programmi toimimist. me soovime avaldada survet kohalikele omavalitsustele, aga pöördume siin ka Euroopa Komisjoni poole ja palume komisjoni südamest, kas ei oleks äh, võimalik toetada meie jaoks väga olulist sektorit ja võimal-, võimaldada teatavat äh, erirežiimi. suur tänu, härra Corrao. järgmisena proua Dominique Pilde, palun. suur tänu, Alžeimeri tõbi võib äh, kõiki meist puudutada. kuus miljonit inimest äh, on äh, Euroopas selle all kannatavaid inimesi. igal aastal ähm, diagnoositakse uusi, uusi haigeid Alžeimeri tüvega. igal neljandal prantslasel on keegi suguvõsas, kes on sellest haigusest puudutatud, see on ähm, väga tõsine haigus, mis progresseerub, kõigepealt halvab mälu eh, ja edasi ülejäänud kehafunktsioone ning kahjuks ei ole mitte mingeid vahendeid selle haiguse ravimiks. selle haiguse raviks on vaja teadusuuringuid ja teadusuuringud selle haiguse eh, raviks peavad olema prioriteetsed kakskümmend neli minu parlamendi kolleegi kõikidest fraktsioonidest on rõhutanud seda, see on üldinimlik nõue ja ma kutsun kõiki parlamendiliikmeid üles kirjutama vastavasisulisele deklaratsioonile alla. Eh, suur tänu. järgmisena härra Korvin Mikke, palun. suur tänu kolmeteistkümnendal jaanuaril rääkisin ma siin kojas, öeldes, et äh, meie vaenlased ei istu mitte Moskvas, vaid mošeedes. härra Schulz oli sellele tugevalt vastu, nüüd äh, püstitama küsimuse, kas mitte minul ei olnud õigus ja kas mitte teie ei eksinud. esitan küsimuse et ähm, kui ma räägin meie vaenlastest mošeedes ja mitte Moskvas, siis äh, see pole mingi vihakõne ju ja seda ei tohiks sellisena ka näha. kui äh, kakssada neli inimest äh, hukkus äh, allatulistatud Venemaa lennukis, siis neid oli ju oluliselt rohkem kui hukkunuid äh, Pariisis. ka seda tuleks mainida. järgmisena Eva Paunova, palun. tänan. täna me mälestame nii Pariisi rünnanguid kui ka rünnakuid Charlie Hebdo vastu aasta alguses ja olukord Brüsselis näitab, et me ei saa sellises hirmus ja ebaturvalisuses elada, nii et kümnendal päeval pärast Pariisi rünnakuid ütlen ma siin, et me ei saa oodata veel äh, üle kolmesaja päeva, enne kui midagi ette võetakse, me peame edasi liikuma PNR direktiiviga, me peame tugevdama ka Frontexit ja tegema sellest tõelise välispiiride kaitsja. me peame ka otsustama, mida teha radikaalidega ja välisvõitlejatega oma territooriumil ja samas me peame tõhustama info kogumist ja infovahetust, sellepärast et kui me siin äh, edasi ei liigu, siis kodanikud elavad äh, järjest kauem hirmus. tänan. ja nüüd äh, järgmisena saab sõna kolleeg Viorika Tantsila, palun. tänan, president. täheldan murega et äh, viimasel ajal räägitakse kahekiiruselise Euroopa tagasitulekust, see on murettekitav, sellepärast et üks Euroopa juhtidest, härra Juncker, edendab äh, sellist ideed, mis on vastuolus Euroopa projektiga, mis põhineb ühtekuuluvusel ja erinevuste vähendamisel. kuidas meil on võimalik tõhusalt võidelda selliste probleemide vastu nagu vaesus ja äh, noorte tööpuudust, kui me vähendame integratsiooni ja kuidas saab Euroopa Liit kaitsta ennast välisohtude vastu, kui selle juhid mõtlevad killustumisele? nüüd äh, vaadates Ühendkuningriigi ettepanekuid vähendada sisserändajate õigusi, siis see ettepanek tuleb väga valel ajal, meil on vaja praegu rohkem solidaarsust kui varem ma ei usu Euroopa Komisjoni presidendi nägemuse kahekiiruselisest Euroopast ja ma ei usu üldse Euroopasse, mis millelgi sellisel põhineb. Пане Пшеводничонце, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, последните трагични събития. Tänan president, ütleb kolleeg Tsambaki viimased äh, traagilised äh, sündmused, mis on seotud äh, islamiriigi rünnakutega Euroopa Liidus, tõestab seda, mida me oleme öelnud üle aasta juba siin. me oleme väljendanud muret seoses sellega, et radikaalne islam muudkui levib meie kodus siin meil on lõunas pikk äh, maapiir, äh, pikk välispiir ja see on pikim just minu koduriigis Bulgaarias. ja ma olen arvamusel, et äh, Euroopa parlament on suhtunud täiesti vastutustundetult sellisesse meeletuse ohtu, millega me silmitsi oleme. me peaksime otsekoheselt sulgema riigipiirid ja ka välispiiri me, me peaksime otsekohe välja saatma kõik ebaseaduslikud äh, sisserändajad Euroopa Liidust, otsekohe tuleks äh, isoleerida ja hävitada islamistide rakukesed Euroopa Liidu territooriumil. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, ei ole mingisugust muud võimalust. me vähemalt peaksime üritama kaitsta oma kodusid ja oma väärtusi.

sugulased kadusid Franco režiimi ajal. Neid üritatakse, nende saatust üritatakse endiselt välja selgitada, aga Hispaania võimud blokeerivad kõiki üritusi öö, äh, öö, äh, tuua kohtu ette süüdlased Franco režiimi ajast. Nad on passiivsed ja vaikivad küsimus ei ole ajaloos, te-, tegemist on väga päevakajalise teemaga. me elame ju Euroopa Liidus. Neid inimesi tuleb kohelda täpselt samamoodi nagu teiste vägivaldsete režiimide ohvreid. suur tänu ja nüüd annaksin sõna härra Juaristi Abaunsile. suur tänu, härra president. Euroopa Liit ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu on korduvalt rääkinud asjaolust, et Franco režiimi kuritegusid alavääristatakse sageli. selline olukord Euroopa Liidus on vastuvõetamatu, näiteks Saksamaa valitsus maksab endiselt pensione Franco vabatahtlikele tollest ajast. seda mainisid ka Bild, eh, eh, mainis ka näiteks Bild Aegri ning endiselt äh, ei ole karistatud erinevaid frankoaegseid kurjategijaid. me räägime tuhandete pere, perede kannatustest, äh, kes ootavad, et lõpuks kunagi õiglus jalule pääseks. me, tegemist on ju meie kõik, meid kõiki puudutava protsessiga, sest ajalugu puudutab meid kõiki, seega me ka kõik vastutame, me peame selgelt välja ütlema, et ei ole võimalik saavutada äh, demokraatiat, kui kurjategijaid ei karistata. Franco kuriteo tuleb päevavalgele tuua ning selle, nende eest ka hüvitist maksta. aitäh! järgmisena Tatjana Pikin. suur tänu! Hiina ujutab meie turud erinevate toodetega üle. samal ajal valmistab ta ette viimast rünnakut, mis peaks toimuma siinsamas Strasbourgis ja Brüsselis. nüüd võib Hiinat nimetada turumajanduseks ja me ei saa enam kaitsta ennast selle Hiina toodete üleujutuse eest. meil on vaja piisavalt tugevaid mehhanisme selle vastu. see puudutab komisjoni, mis peaks äh, paika panema vajaliku määrustiku, ükskõik missuguse, et kaitsta meie turgusid. kui WTO Hiinat tunnustab, siis selle kohta ei ole mingisugust analüüsi läbi viidud. ei ole uuritud, millised tingimused valitsevad seal riigis, mis läbi see üüratu majandus on õitsele puhkenud võib ainult täheldada igasugust usa- äh,, äh, austuse puudumist töötajate vastu, ei võeta üldse arvesse neid töökohti, mis on hiinlaste pärast kaduma läinud. suur tänu, proua Pegin! järgmisena proua Romana Toms. suur tänu sõna andmast! sisserändajad tulevad Euroopasse vähem kui kuu aja jooksul reisis läbi Sloveenia üle kahesaja viiekümne tuhande sisserändaja, mis on üle kümne protsendi meie kogu rahvaarvust. suurem osa loomulikult nendest on majandusmigrandid. suurem osa reisib nendest ka ilma dokumentideta, meie kuulume Schengeni alasse ning meie kohustus on kaitsta Euroopa Liidu välispiiri. aga Sloveenia politsei on kaitsnud paljusid sisserändajaid, kes on nüüd ära kasutanud ähm, soodsat olukorda. me peame endalt küsima, kas me saame usaldada oma julgeolekuorganeid, kas meie julgeolekumeetmed on piisavad, eriti pärast Pariisi rünnakuid kui kaugele oleme me jõudnud ühise Euroopa Liidu julgeolekuteenistusega näiteks? järgmisena saab sõna härra Fernandes. Muchas gracias, presidente. Mis primeras palabras están hoy para recordar. aitäh. kõigepealt tahaksin ma mälestada Pariisi rünnaku ohvreid see rünnak tuletas meile kõigile meelde, et meil on vaja tugevat julgeoleku- ja kaitsepoliitikat Euroopas. aga tahtsin rääkida hoopis sellest, et Hiinale, Hiina kuulutatakse turumajanduseks. see võib otseselt õõnestada Euroopa Liidu töötu-, tööstust, eriti sektorid nagu näiteks terasetööstus, mis omakorda mõjutab otseselt minu valimisringkonda. Hiina ei ole turumajandus. riik kontrollib laenude andmist, piiratakse töötajate liikumist, välja, riigist väljareisimist, see ei ole turumajandus, mis kontrollib oma inimeste liikumist, sellist otsust ei saa vastu võtta. see on rünnak meie regioonide, meie tööstussektorite vastu, nagu näiteks terasesektor, mis on tegelikult meie tulevik, aitäh! suur tänu! nüüd härra Marias. suur aitäh! mõni päev tagasi hääletati memorandumit, mis äh, näitab, et tegemist on mingisuguse äh, õigusloomega, troika soodustab seda, see puudutab riigivõlga, arvestades äh, hiljutisi pankade väljaaaitamisi, siis peab ütlema, et ähm, et abi oleks olnud palju rohkem vaja, samas näeme, et ei inimeste kodud lähevad haamri alla, inimesed tõstetakse välja. kreeklaste kodud võetakse nendel käest ära. me ei ole selliseid asju varem näinud. kahjuks nüüd hääletati selle poolt. Syriza äh, valitsus hääletas selle poolt, aga meie, kreeklased, võitleme jätkuvalt selle eest, et me, meie kodud oleksid kaitstud ja Hispaania stsenaarium ei korduks Kreekas. sada viis. suur tänu. järgmiseks kolleeg Rados. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zajednička vanjska... Suur tänu, härra president. Euroopa Liidu ühine julgeoleku ja välispoliitika on äh, meil olnud juba kakskümmend aastat, ühine välis- ja julgeolekupoliitika eksisteerinud kakskümmend viis aastat, Euroopa Liidul peaksid olema äh, vastavad instrumentid, äh, tegevuskavad, aga kui me räägime ühtsusest, ühtsuse edendamisest ja nende poliitikate tugevusest, siis seda ei ole siiani näha olnud kriisid ja sõjad laastavad meie naabruskonda, kuigi neid oleks saanud ära hoida, arvestades meie ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. pärast viiteist või kahtekümmet aastat kogemusi, pärast hiljutisi kogemusi kriisidele reageerimisel on selge see, et ühine ka-, kaitse- ja julgeolekupoliitika vajab tugevdamist. Äh, ma ei arva, et meie tulevased väljakutsed äh, muutuvad lihtsamaks tulevikus. suur aitäh, Martina Anderson on järgmine, palun. suur aitäh, järgmine nädal, vabandust, eelmisel nädalal äh, kohtusid Põhja-Iirimaal Iiri ja Briti valitsuse korraldusel erinevad suured parteid rääkisid kuidas äh, sotsiaaltoetusi käsitleda. artikkel kakskümmend Euroopa äh, inimõiguste harta järgi sätestab õiguse elule ja seda rakendati ka Põhja-Iiri konflikti puhul. Briti valitsus aga toetab Briti politseid armeed, kõiki neid, kes osalesid kunagi mõttetutes mõrvades ja jätkuvalt eh, rakendatakse julgeolekuvetot, eh, kui soovitakse rääkida Briti rollist Põhja-Iirimaal. Ähm, Euroopa Nõukogu volinik Mužnek peaks uuesti Belfasti külastama ja kutsuma üles Briti valitsust koostööd tegema, et karistamatusest üle saada. seda ootavad meie perekonnad. tänan um.... suur tänu. järgmiseks Francesc Cambus, palun. suur aitäh, härra president ma tahaksin kõigepealt äh, rääkida Pariisi, Bamako ja äh, teiste terroriaktide ohvritest. eelmisel nädalal möödus nelikümmend aastat diktaator Francos surmast. seetõttu tahaksin rääkida möödunud kuritegudest. näiteks minu Äh, Katalaani äh, partei liider tapeti äh, ta pidi lahkuma üldse oma kodumaalt ja lõpuks ta lasti lihtsalt maha. ta võitles Kataloonia vabaduse eest, katalaanide vabaduse eest. Hispaania käitumine on häbiväärne kõik need äh, valed kohtuotsused, äh, mis katalaanide vastu on vastu võetud, neid ei ole tühistatud, aga me peaksime ohvrite mälestust austama. järgmiseks härra Pikula. suur aitäh, härra president. Euroopa Liidu piirikaitse on eelmistel nädalatel muutunud eri, eriti oluliseks, rääkides kodanike kaitsest. me oleme rääkinud organisatsioonilistest küsimustest, humanitaarabist, aga pärast Pariisi rünnakuid ja Brüsseli sündmusi on muutunud see domineerivaks teemaks. Euroopa Liit on nagu kodusõjas, võib öelda. Euroopat eh, ei rünnanud ükski välisarmee, vaid oma kodanikud, kes sündisid, kasvasid siin äh, sellise nähtuse juured on nagu sotsiaalpatoloogia. kodanikud tunnevad süsteem, end olevat süsteemist väljas, nad tunnevad, et ühiskond neie aktsepteeri. muidugi kõik töötud ei saa automaatselt ähm, terroristiks, aga äh, sotsiaalpoliitika, meedia, välispoliitika, kõik mõjutavad meid ja survestavad kodanikke ning võivad nende käitumist muutuda kahe, muuta kahekümne esimesel sajandil um.... suur aitäh! Paul Tšaki on järgmine, palun. suur tänu rahvusvahelise terrorismi ambitsioon praegu on äh, sõjatandel tuua Euroopasse ja eriti arvestades jõulude saabumist. see on hirmu tekitamine ja mina olen väga mures, et isegi siin parlamendis alahinnatakse olukorra tõsidust ma olen täiesti veendunud, et Euroopa kodanikud ootavad meilt tegusid, me peame õiged otsused vastu võtma, kui me soovime tõesti teha nii, et kodanikud usaldaksid Euroopa Liitu. me ei saa lubada endale traditsioonilisi poliitilisi mänge, me ei pea praegu omavahel konkureerima, vaid mõtlema, milline võiks olla kõige mõistlikum lahendus sellele olukorrale, mis praegu on tekkinud rahvapartei on töötanud välja terve paketi ettepanekuid ja nende eesmärk on turvalisuse taastamine meie kodanike seas ja äh, paluksin, et kolleegid tutvuksid nende ettepanekutega. vastasel korral hakkavad domineerima siin ekstremistide hääled. suur aitäh! ja järgmiseks Claude raadapadel. vaatamata keerulisele julgeolekuolukorrale peab Euroopa protsess jätkuma. me ei taha, et kriis meid mõjutaks. me ei tohiks jääda istuma käed rüpes, me peaksime ikka mõtlema Euroopa olulistele küsimustele, näiteks töökohtadele noorte jaoks probleemid äh, ei kao kuhugile, neli koma kuus noort inimest Euroopas on tööta, Euroopa Komisjon peaks ka äh, meile andmeid esitama, kuidas on rakendatud ellu uusi noorte töökohtade programme. meil on vaja minu arvates uusi algatusi, meil on vaja suuri investeeringuid selleks, et noorsoo tööpuudus likvideerida ma räägin siin noortest vanuseni kuni kolmkümmend viis aastat. seda teemat ei tohi unustada, see teema ei tohi kusagilt avalikust sektorist kaduda, see on meie tulevik. suur aitäh uh,! aitäh! härra Sogor. adták el az emberi jogok beleértve a kisebbségek jogait aitäh! vastu võeti Helsingi lõppakt, kus räägiti inimõigustest, ka vähemuste õigustest. kakskümmend aastat tagasi siin siis kirjutati alla rahvusvähemuste raamlepingule. tegemist on siis kahekordse tähtpäevaga, see tähendab, et meil on nüüd hea võimalus vaadata, mida me oleme saavutanud ning tunnistada, et väga palju on veel vaja ära teha selleks, et neid vähemuste õigusi öö, reguleerivad artiklid oleks korralikult ellu rakendatud. olgem ausad, allakirjutanud riigid lihtsalt ei rakenda teatud artikleid raamlepingust. seda saaks, probleemi saab, saaks lahendada siis, kui võetaks Euroopas vastu raam, otsus, mis oleks õiguslikult siduv antud teemal komisjon peaks tulema välja ju algatusega, aga parlament, mis jälgib meie kodanike huvisid, võiks tulla ka välja algatusega, me räägime siin neljakümnest miljonist kodanikust, keda see küsimus otseselt puudutab ning Euroopa Liit on kohustatud vähemusi kaitsma. eriti pidades silmas, et artikkel kaks Euroopa Liidu aluslepingust ütleb, et Euroopa Liit põhineb vähemuste õiguste austamisel. aitäh! järgmisena proua Šoidrova. kolleegid. meil on ainult kakskümmend viis minutit jäänud veel, et hääletada Lux filmipreemia võitja üle, see auhind antakse üle homme täiskogu istungil siin ma mainin seda seetõttu, et filmikeel on sageli palju mõistetavam kui poliitikakeel meie kodanike jaoks. selle aasta kandidaadid on väga päevakajalised, räägitakse Aafrika põgenikest, Mustangi nimeline film räägib noortest türklastest ning Bulgaaria film Urok räägib perekonfliktidest ning vääritimõistmistest Need on kõik head filmid, mis panustavad meie vahelisse dialoogi, edendavad arutelusid Euroopa väärtuste üle. meie poliitikute ja Euroopa Liidu kodanike vahel. ma arvan ka, et see auhind aitab edendada neid euroopalikke väärtusi, mida me siin ju kaitseme. Um, järgmisena kolleeg Taaling. suur tänu! sügis hakkab äh, jõudma talve ning see tähendab, et paljude meie kodanike jaoks tõusevad äh, energiahinnad. me peame võitlema pikemas perspektiivis energiavaesusega, kuigi päris palju on tehtud selle nimel, et vähendada energiahindasid ning äh, suurendada energiatõhusust, on toetused kriitilise tähtsusega, turud ei suuda investe-, piisavaid investeeringuid tagada äh, eriti äh, vaesemate inimeste jaoks. seetõttu on taunitav see, et toorid vähendasid või isegi kaotasid äh, rohelise energia toetis, toetused. päikeseenergia saab toota kakskümmend viis miljardit naela kasu Euroopa Liit, äh, Briti eelarvesse ning luua tuhandeid töökohti, see on kriitilise tähtsusega investeering meie tulevikku. see toetab ka kohalikke inimesi, nagu minu valimisringkonna omad. Briti valitsus peab muutma selle äh, lühinägeliku otsuse vastupidiseks, aitäh. Thank you very much indeed and now suur tänu ja nüüd äh, järgmisena Claude Roland. suur tänu. Hiina pidamine turumajanduseks tekitab vaidlusi, täna õhtul oli seda ka näha. see mõjutab meie majandust, meie tööhõivet, sellepärast et Hiina kaubanduspoliitika on väga agressiivne see on eriti tunda meie terasesektoris ja ähm, peab ütlema, et ähm, Hiina ei ole sugugi turumajandus. hinnad äh, nende tööstuses ei pea lugu ausast konkurentsist ja see ohustab äh, sadu tuhandeid töötajaid meie selles sektoris Äh, ja üldse meie majandust. selleks, et Hiinat saaks turumajanduseks pidada Euroopas, peab Hiina täitma viis tehnilist nõuet, aga nad on veel sellest väga kaugel. meie sotsiaalturumajandus on reguleeritud ja me ei tohiks anda Hiinale ametlikult turumajanduse staatust, see on eluliselt tähtis, see puudutab meie tulevikku, meie, äh, meie majandust, meie tööhõivet. tänan suur tänu. ja viimasena saab täna sõna härra Istvan Uiseli. palun. tänan, president on peaaegu kolmveerand üksteist ma olen siin nüüd istunud ja oodanud, kuna soovin teile sõnumi edastada. me kõik kardame terrorirünnakuid. me teame, et on valitsusi, mis kasutavad nüüd võimalust teha propagandat sisserändajate vastu, aga tegelik probleem on meie ühiskondades. ja nüüd jõuan oma teema juurde laste vaesus. iga neljas laps Euroopas elab äh, vaesuses, Ungaris on äh, see nelikümmend üks koma neli protsenti. nii palju lapsi on Ungaris vaesuses, selle vastu tuleb midagi ette võtta, nii et palun hääletage homme vastava otsuse poolt ja valitsused äh, peaksid siis ka järgima meie poolt äh, väljendatud taset ja võtma midagi ette Euroopa arengu huvides. suur tänu, härra Oiheli. lugupeetud saadik, teie olite viimane, kes äh, täna sõna sai. annan teile teada, et äh, homme, kahekümne neljandal novembril kaks tuhat viisteist